course. Yeah, it's more or less a wave. After arrival. Very good. Welcome to this uh, meeting. tere tulemast kõigile meie tänasele koosolekule. see on Tööhõive Sotsiaalkomisjoni ning Kultuuri- ja Hariduskomisjoni ühine koosolek me alustame sellega, et kinnitame päevakorra. välja arvatud juhul, kui keegi on sellele vastu kas te olete päevakorra kinnitamisega nõus? jah. tõlge on täna prantsuse, saksa, itaalia, hollandi, inglise, taani, kreeka, hispaania, portugali, soome, tšehhi, eesti, ungari, bulgaaria, poola ja rumeenia keelde. ja tuletan teile meelde ka seda, et tänast koosolekut kantakse üle internetis. me alustame sellest, et arutame oskuste ja kvalifikatsioonidega seotud paremate teenuste pakkumist Europassi raames. ja omalt poolt ütlen ma mõne sõna selle teema tutvustamiseks. Yes. Eh, first of all uh... kõigepealt on mul hea meel, et meil on olnud võimalus uh, tänane ühiskoosolek tööhõive ja kultuurikomisjoni vahel korraldada ning ma tervitan siin kõiki kultuurikomisjoni liikmeid. meil on tõesti väga palju ühiseid huvisid ja need huve me arutame praegu oma komisjonis ka praegu, aga tegelikult me arutame oskuste ja kvalifikatsioonide küsimust kogu aeg. täna me arutame komisjoni ettepanekut, mis puudutab ajakohastatud Europassi ja me vahetame mõtteid ka Euroopa uue oskuste tegevuskava alal. tuletan teile meelde, et Nende kahe küsimusega tegeleme me vastavalt kodukorra punktile viiskümmend viis, mis tähendab seda, et nii tööhõive kui kultuurikomisjoni raportöörid koostavad ühise raporti ning seda raportit tuleb neil komisjonidel ka ühiselt hääletada. see tähendab seda, et me kohtume regulaarselt nende kahe komisjoni koosseisuga kuni juulini ja ma ootan seda suure põnevusega. meil on mitmeid ühiseid teadmisi, meil on ka ühised huvid ja kindlasti meil õnnestub leida ühise, ühine arusaam, mis võimaldab meil töötada tõhusalt. nüüd, kus ma olen sellest äh, sissejuhatavalt rääkinud, annan ma sõna kultuurikomisjoni kaasesimehele proua Komeranile, kellel on nüüd ka sõna. jaa, vielen herzlichen Dank äh,, ein wunderschön. suur tänu ning meeldivat pärastlõunat kõigile minu poolt ka ning tänan ka tööhõivekomisjoni, et meid on täna siia külla kutsutud ning on korraldatud ühine arutelu Euroopa oskuste tegevuskava teemal ning Europassi teemal, sest tegemist on valdkondadega, mis on meie mõlematele, mõlemale komisjonile väga oluline. Europassi puhul Euroopas pass oli ju oskuste osas ka kümne prioriteedi hulgas ning ning me kõik oleme tõenäoliselt päri, et Europassi regulatsioon vajab ülevaatamist, sest kümne aasta jooksul on väga palju muutunud. on toimunud märkimisväärne digitaliseerimine, nii koolituse kui hariduse kõikides valdkondades Europassi tuleks muuta selleks, et et va-, see vastaks paremini kasutajate ootustele. õpe, haridus, mitteformaalne haridus, kõik see on seotud tööhõivega ning seetõttu on raport õige alus, millest komisjoni ettepaneku hindamisel lähtuda loomulikult on selle komisjoni ettepaneku suhtes kriitilisi arvamusi. Euroopas on olnud oluline vahend inimeste toetamisel oma oskuste ja kogemuste esitlemisel Euroopa Liidus, aga eesmärgiks peaks olema tulevikus teha seda innovatiivsemalt ning arvestada muutuvat tehnoloogiat ning sellega kaasas käia, et arvestada uusi õppimise vorme ning hariduse vorme ning neid kajastada Euroopasis ning äh, mul, ma ootan väga huvitavat arutelu ning annan nüüd sõna tagasi kolleegile, tööhõivekomisjoni esimehele, aitäh! aitäh! aitäh nende sissejuhatavate sõnade eest! tõepoolest, meil on selgelt vaja ajakohastada Euroopa Liidu töövahendeid ja ka teenuseid me pidasime volinik Tysoniga Strasbourgis äh, arutelu, see toimus küllalt hiljuti ja oli suurepärane diskussioon selles suhtes, et meie kahe komisjoni liikmed olid seal esindatud, kuid esindatud olid ka teised Euroopa Parlamendi liikmed. me peame omalt poolt tagama, et et äh, meil õnnestuks tõesti ka ähm, kajastada seda, mismoodi tööturu vajadused on muutunud. seda peame arvestama ka haridusprogrammides ja muidugi väljaõppes. haridust ja väljaõpet tuleks muuta vastavalt tehnoloogilistele ja majanduslikele arengutele need meetodid ja töövahendid, mis meil on, peaksid toetama nii töötajaid kui ka õppureid elukestvas õppes, mis võib siis kulgeda haridusasutuste ja töökohtade vahel. paljud meist peavad äh, muutma oma karjääri või oma haridust mitu korda elu jooksul ning tegelikult ei piisa sellest, et me täiskasvanu elu alguses valime mingisuguse karjääri või mingisuguse tee. ma loodan, et meie arutelu kujuneb viljakaks ning et kaasraportöörid äh, esitavad selliseid äh, kompromissettepanekuid, mis on kõigile vastuvõetavad sõna saab härra Malinov, kes on äh, raportöör kultuurikomisjonist ning seejärel saab sõna härra Mann, kes on tööhõivekomisjoni raportöör. mõlemal on sõna viieks minutiks ja kõigepealt siis härra Malinov. suur tänu, proua esimees. kuna meil ei ole praegu mingeid äh, traditsioone, siis tänan teid, et te kõigepealt andsite sõna mulle. ma olen kindel, et härra Mann äh, toob esile samamoodi väga olulised argumendid, mis on minu omadega sarnased, sest me oleme eelnevalt neil teemadel rääkinud. ma kordan veel kord seda, mida te juba ütlesite, ehk siis meil on väga kiiresti vaja muuta Euroopat, Euroopa haridusprogramme, sest iga kord, kui me räägime Europassist, sellest, kui oluline see on, kui palju seda kasutatakse, kui edukas ta on, siis Europassiga seonduvad dokumendid on juba rohkem kui kümme aastat täpselt samasugused ja me peame kindlasti neid muutma, me peame kindlasti leidma ühise tee, kuivõrd liikmesriigid on tegelikult erinevad ja see ühine dokument tuleks seega üle vaadata. aga selleks, et rääkida võimalikult lühidalt, et minu jutust tõuseks ka tulu, tahaksin ma kolleege informeerida sellest, et paljud liikmesriigid on tõsiselt mures see ei puuduta mitte ainult kollase kaardi menetlust. aga eh, need probleemid on tõsised, need ilmnesid peaaegu kohe ja nendest võib järelduda, järeldada, et eh, liikmesriigid on ühel nõul mitmes eh, küsimuses, keegi ei kahtlusta mingit vandenõud kui me räägime Europassi ümbervaatamisest ja seetõttu me peaksime kindlasti neid liikmesriikide murepunkte arvestama. mina näiteks pooldasin radikaalsemaid muudatusi, aga ma olen nõus sellega, et mõned nendest muudatustest selles komisjoni ettepanekus on siiski liiga radikaalsed, need on ka ebaselged ja võivad viia probleemide tekkeni mitmes liikmesriigis. võtan lühidalt kokku need probleemid ja härra Mann ilmselt lisab siis neile omalt poolt oma argumendid kõigepealt me räägime siin Europassi ümbervaatamisest, mis on nii-öelda töö pealkiri, aga kui me loeme komisjoni ettepaneku läbi, siis on see tegelikult väga radikaalne ettepanek. seda öeldakse ka ausalt komisjoni kavatsusi tutvustavas osas. tegemist on täiesti uue instrumendiga. ja esimene probleem, mis siin tekib, on see, et Europassi tõepoolest tuleks ajakohastada ja muuta kasutajasõbralikumaks, aga ta ei peaks muutuma täiesti uueks asjaks. vana õigusliku aluse, vana õigusliku aluse sõnastus peaks olema meile siin orientiiriks. tuletan teile ka meelde, et komisjoni ettepanek uue Europassi loomiseks eeldab seda, et tehnilised aspektid räägitakse läbi, et antakse spetsiifilist informatsiooni selle kohta, kui palju üldse maksab selle süsteemi väljakujundamine. valitseb üldine konsensus selles osas, et meil on oskusi ja kvalifikatsioone vaja äh, klassifitseerida vastavalt äh, siis väljaõppele ja töökogemusele, aga praegu ei ole seda ettepanekut lõpuni välja töötatud ja seetõttu on see ettepanek tegelikult ka ennatlik. valitseb üldine konsensus, et ähm, need klassifikatsioonid tuleks ettepanekust kustutada. teine murepunkt puudutab eksperdirühmi millega tahetakse asendada praegused rühmad, kes siis eh, rakendavad oskuste kvalifikatsioonide tunnustamist Euroopa Liidu tasandil. peaks olema selge, et Europassiga ei taheta harmoneerida liikmesriikide endi süsteeme, kuigi liikmesriigid on väljendanud ka sellist hirmu ja teinud seda mitmel korral mitmetes dokumentides, mida liikmesriigid on esitanud ma tahaksin äh, siinkohal lihtsalt kokku võtta need peamised murepunktid, me ei räägi enda mure, murekohtadest, vaid sellest, mis on üldiselt liikmesriikidele omane. peaaegu kõik liikmesriigid on äh, tegelikult öelnud sama, samasuguseid kriitilisi sõnu samadel teemadel. veel üks problemaatiline koht puudutab seda, et selle uue projektiga tehtaks lõpp kõikidele eksperdirühmide, rühmadele, mis praegu tegutsevad ja asendataks need rühmad ühe Euroopa-ülese koordinatsioonirühmaga. kuid selles ettepanekus ei võeta arvesse seda, et liikmesriikide struktuurid ja ka vajadused on erinevad ning selline koordineerimisrühm ei jäta mitte mingit paindlikkust, mitte mingit manööverdamisruumi mitte kellelegi ja veel üks probleem puudutab seda, et liikmesriigid ei saa aru, milline on nende roll. siin räägitakse riiklikust oskuste äh, hindamise keskustest, aga kui äh, selline koordineerimisasutus oleks ette nähtud selleks, et hakata äh, jaotama rahastust, siis läheks see vastuollu liikmesriikide endi struktuuridega, mis neil praegu on olemas. sellega ma äh, oma esialgses sõnavõtus ilmselt ka piirdun, ütlen ainult seda, et kõik on nõus sellega, et Europassi kava tuleb muuta, kõik on nõus ka sellega, et Europass on olnud edukas, aga vajab ajakohastamist, ometi ometi leitakse sealjuures, et Europassi muutmise kava on liiga ambitsioonikas, nõuab liiga palju muudatusi ja nõuab neid liiga kiiresti. selline on siis minu sissejuhatav sõnavõtt ja ma arvan, et me peaksime neid murekohti arvestama, võttes arvesse, et neliteist liikmesriiki, mis sõna võtsid, on kõik välja toonud äh, samad äh, murekohad. ESCO väljaarvamine sellest, ähm, sellest äh, ettepanekust ja liiga äh, suured muudatused, vähemalt sellega peaksime me arvestama. aitäh, härra Malinov, nüüd saab sõna härra Mann. palun, teil on sõna um,. suur tänu. kui karnevalieelsel esmaspäeval koju jõuda, siis äh, karnevali lõpuks ei juhtu mitte midagi, ütleb härra Mann Äh, väga hea meel on see, et äh, meil on äh, praegu siin selline kõrgendatud meeleolu, mis tavaliselt on omane karnevali kas siis rongkäikudele või kõnepidamistele, aga see raport, mis on meie ees praegu Europassi teemal, on rajatud sellele, et eesmärk on, nagu eelkõneleja ütles, õige. me tahame, et uude oskuste tegevuskava, nii nagu me oleme parlamendina seda toetanud, äh, oleks tugevaks instrumendiks ja me tahame seda instrumenti võtta ja seda uuendada. mitte, et me räägime, et me uurime välja siin mingisuguse uue instrumendi, vaid äh, töötame üle selle, mis meil juba olemas on ja äh, kindlasti saame öelda, et kümne aasta jooksul on seda ikka veel vaja. nii et kohandamine on kindlasti väga oluline mõte siin Äh, sellegipoolest äh, toetan oma head kolleegi Malinovi, et äh, liikmesriikidel on mõningad jõupingutused siin tegemata, mikspärast. ma arvan, et siin kindlasti ei, ei ole meie siin selliseks organiks, kes ütlevad, et meie tahame jätta kõik pädevused oma käsutusse ja liikmesriigid ei saa millegagi hakkama. ei, tegelikult on instrumente, mille haldamise ja kohandamisega liikmesriigid saavad väga hästi hakkama. on uued võimalikud bürokraatlikud tõkked selle instrumendi puhul ja meie peame selle eest hea seisma, et meil oleks äh, näiteks äh, lisaandmete või äh, leidmise võimalus või selle instrumendi uuendamine niimoodi, et me saavutaksime seda, mis on meie ühtne eesmärk. praegusel hetkel on öeldud siin, et need instrumendid, mis meie käsutuses praegu on, neid peaks olema tulevikus vabatahtlikud, vaid kohustuslikud kas see kohustuslikkus on asi, millega me saame toime või mitte? mina arvan, et üleüldiselt pädevus ja lähimuspõhimõte liikmesriikide puhul on asi, millest me peame kinni pidama. eesmärk on ka väga õige, rohkem informatsiooni, paremat informatsiooni, lõppkasutajate huvide teenimine, lõppkasutajad peavad teadma, mille eest nad seisavad, aga kulude küsimus loomulikult on oluline Äh, ja siin on meil oluline vaadata, kas meil on kohustavaid elemente vaja rohkem tuua sisse. siis edasi, äh, ESCO äh, küsimus selle kohta, kui kaugele on võimalik kvalifikatsioonidega minna, kas see on oluline Euroopa tööturule, kas see on oluline kutseõppele kui sellisele? me teame, et praegusel hetkel on väga hea võimalus, IT-formaadis on võimalik tasuta eh, veebiportaalis eh, seda võimalust kasutada ja ma toetan seda platvormi täielikult. see on väga oluline, ESCO potentsiaal on praegusel hetkel ka automaatne tõlge eh, kvalifikatsioonide ja oskuste oma, aga loomulikult liikmesriikide erisused on väga tugevad ja sellisel juhul muutu-, muudavad nad olukorra väga raskeks kui mm, muidugi äh, seda süsteemi kasutada, ma olin ka Euroopa Parlamendi raportööriks kunagi sel teemal ja väga uhke äh, olime me selle üle toona, et sellel on vabatahtlikkuse elementi ja mina arvan, et peame selle juurde ka jääma, et me tahaksime rohkem ambitsioonikust, rohkem kvaliteeti, aga me ei taha mingisugust madalamat taset, seda ei tohi see kindlasti meie positsioonis kuidagi avalduda. ja siis haldusküsimused, härra Malinov juba viitas sellele, praegusel hetkel on meil rahvuslikud ekspertide grupid, kes omavahel väga hästi koostööd teevad ja mõningad kaida-, kardavad kaotada käest oma mm, võib-olla teadmisi või eksperdi positsiooni, äh, aga nende kompetentsidega me oleme juba tegelenud, me oleme näinud, et need inimesed oskavad, äh, me töötame koos ja äh, näiteks Saksamaa näitel võib öelda, et erinevad liik-, erinevad institutsioonid peaksid paremini koostööd tegema, seda on nagu võimalik saavutada siis, kui me ütleme, et Euroopas on põhimõtteliselt vajalik, mõistlik ja kasulik instrument, millega me peaksime koostööd tegema. nii et ka liikmesriikide enda sees äh, institutsioonide vahel peaksid olulised äh, dialoogid toimuvad. nii et äh, koordinatsioon, koordineerimine ja koostöö samuti, see kõik on vajalik. kui meil on selline alus ja saame öelda, et me defineerime seda asja veel, kas see vabatahtlikkus peaks olema siia kaasatud, kas peaks kusagile mujale liigutama, minu arust me peame selle kallal praegu koostööd tegema ning väga hea meel on mul selle üle, et mõlemad komisjonid selle kallal koos äh, tööd teevad. konsensust äh, on vaja lõppkokkuvõttes, sellele me oleme alati suunatud oma tegevusega, aga see muidugi äh, ei tähenda seda, et me ei peaks arvesse võtma seda, mida liikmesriikides on juba eduloona praegu tehtud, aitäh. aitäh, härra Mann. ka mina ütlen paar sõna omalt poolt, kuna ma olen sotsiaaldemokraatide variraportöör äh, ja äh, ka tööhõivekomisjoni liige. seetõttu ütlen, et üldiselt ma tervitan seda, et Europassi tahetakse ajakohastada. siin on tõesti mitu küsimust, mis tuleb uuesti üle vaadata ja mida tuleb täpsustada. Äh, kindlasti on hea see eesmärk äh, muuta Europass kasutajasõbralikumaks aga lisaks sellele peab see süsteem olema ka läbipaistev, et ta oleks võimalikult arusaadav laialdasele auditooriumile. rohkem kui kuuskümmend protsenti neist, kelle koht, kellelt küsiti Europassi kohta, ei tea isegi, et Europass on olemas, rääkimata selle kasutamisest. see puudutab ka eraõiguslikke korporatsioone, tööandjaid, kes tänase seisuga ilmselt pigem ei kasuta Europassi me peame Europassi ümber vaadates mõtlema ka sellele probleemile. oskustel läbipaistvus. As-, oskustel läbipaistvus on äh, Europassi üks eesmärke ja läbipaistvust tuleks suurendada. kui inimesed on teadlikud äh, nendest teenustest, siis nad kasutavad neid rohkem, praegu tunnevad neid ainult need, kes neid praegu kasutavad. peale selle on mitmed liikmesriigid, nagu siin ka välja toodi ja erinevad sidusrühmad juba öelnud, et nad on mures. Neile valmistavad muret Europassi muudatused, see, et luuakse justkui uus instrument ning neid muudatusi ei ole praegu selgelt kajastatud seetõttu ma ei hakka neid muudatusi praegu ka kommenteerima, aga tahaksin, et me saaksime selgelt aru, et komisjon peab siiski andma selle küsimuse kohta rohkem informatsiooni. ma jagan ka nende muret, kes ütlevad, et nad ei saa täpselt äh, aru Europassi E2F ja ESCO vahelistest äh, seostest, millest esimene on vabatahtlik ja teine on esialgu pilootprojekti äh, staadiumis ja ma panen komisjonile südamele ka selle, et nad ei kaotaks Europassi eksperdirühmi. vähemalt minu seisukohast on ekspertrühmade olemasolu mõistlik, sest eksperdid annavad väga olulist sisendit, mille abil tagatakse, et need meetodid on kõrge kvaliteediga ja et need ka kasutatakse. selline on minu seisukoht ja minu kommentaar variraportöörina. olles nüüd oma seisukohad väljendanud, annan ma sõna proua Smolkovale, kes on sotsiaaldemokraatide raportöör ja samuti kultuurikomisjoni liige. palun, teil on sõna. suur tänu, et mulle sõna andsite pärast seda, kui ma tutvusin Euroopa Komisjoni ettepanekuga, mis puudutab äh, Europassi ettepanekut, siis äh, võtsin ühendust ka mitmete äh, rahvusriikide keskustega, et tahtsin teada, kuidas Europass praegusel hetkel on toimimas ning äh, nende Europassi kontaktisikute ja keskustega tahtsin ühendust võtta sellepärast, et nad näitaksid mulle, millised on selle süsteemi tugevused ja nõrkused praktikas ning mida oleks võimalik praegu parandada. ma arvan, et me oleme päri sellega, et olemasolev veebisüsteem mis Äh, tudengite ja töövõtjate jaoks äh, pakkumist ja nõudlust edastab, on väga oluline. Europass äh, instrumendina peab kindlasti uuenema ja modernsemaks muutuma niimoodi, et ta vastab praegu inimeste ootustele ning oleks ka tegelikult vastav tööturu pidevalt muutuvatele tingimustele. me oleme siin isekeskis päri, et Europassi portfelli tuleks kindlasti laiendada ja seda tuleks võrgustada ka teiste Euroopa algatustega, näiteks Euroopa kvalifikatsiooniraamistik või äh, panoraama äh, mis äh, puudutab Euroopa kvalifikatsioone, õppimisvõimalusi ja nii edasi aga äh, loomulikult äh, selle algatuse ellukutsujad peaksid mõtlema ka selle peale, kuidas liikmesriigid sellega korda saavad. praegu on meil rahvusvaheline äh, kutsekvalifikatsioonide tunnustamise raamistik ja meil on ka ESCO portaali ja Europassi kontaktpunktid, aga praegusel hetkel oleks vaja kindlasti tänast olukorda paremini kõigepealt analüüsida ning vastavalt järeldustele siis praeguses kuueteistkümnes liikmesriigis äh, läbi viidud uuringu tulemusena tuleks kindlasti äh, uuendusi ellu viia niimoodi, et töövõtjad, tööandjad, tudengid äh, saaksid paremat osa sellest algatuseks, algatusest ja see kõik oleks liikmesriikide huvides. ning me ei tohi kindlasti kandidaatriike ka siin kahe silma vahele jätta, suur tänu! aitäh teile! härra Andrus Everets ERR-ist, teil on sõna. Tema, teie olete kultuurikomisjoni liige. suur aitäh, lugupeetud äh, proua esimees ja lugupeetud kultuurikomisjoni esimees. tegemist on ECR-i traditsioonilise seisukohaga ja ma tahaksin kõigepealt äh, öelda, et äh, see algatus on meie pädevuses. lisaks sellele on Europassi süsteem, mis käivitati aastal kaks tuhat neli olnud äh, kasulik, äh, see on äh, andnud, ähm, see on toonud kasu nii noortele töötajatele ja ka tööturule, sest tunnustatakse erinevaid oskusi ja kvalifikatsioone. peale selle aitab Europass erinevaid oskusi ja kvalifikatsioone ka võrrelda, kuigi haridussüsteemid ja kultuur on liikmesriigiti erinev. üldiselt ähm, on lihtne öelda, mis on Europlas-, Europassi plussid ja seetõttu on väga hea, et kaks komisjoni siin kokku tulevad ja räägivad ka murekohtadest, nagu raportöör juba ütles. kõigepealt äh, siis ütlen ka mina, et Europassi raamistik on lõppkasutajale väga oluline, aga tähtis on see, et see jääks vabatahtlikuks instrumendiks ja et austataks lähimuspõhimõtet. tegelikult äh, on see kõige olulisem äh, punkt üldse, kui me seda küsimust arutame Europassi ei ole kunagi välja mõeldud andmekogumissüsteemina, seetõttu ei tohiks ei agentuurid ega liikmesriigid hakata neid andmeid koguma ja kui andmeid kogutakse, siis tuleb välja selgitada, kes, kellele need andmed kuuluvad. me teame Euroopa Parlamendis, et seda, et see küsimus on keeruline ja ka mina olen kultuurikomisjonis mitmeid kordi pidanud mõtlema andmete turvalisusele ja töötajate eraelu kaitsele seetõttu oleks meil kindlasti vaja meeskondi, kes mõtlevad just nimelt andmekaitse teemale ja võtavad selle juures arvesse liikmesriikide erisusi. meil on olemas ju ka teisi süsteeme, EQF ja ESCO, nagu siin juba ka öeldi, ja me peaksime kindlasti vältima seda, et need süsteemid hakkaksid üksteist dubleerima me ju tahame eesmärgina saavutada lihtsustamist ja läbipaistvust lõppkasutaja jaoks. ma ei tea, kas, kas kõik äh, on sellega kursis ähm, ja ka meie ei ole kindlad, kas Europassis on ka kohustuslikke elemente. aga äh, kui äh, need kohustuslikud elemendid on sees, siis meie oleme igal juhul sellele vastu muidugi on äh, vaja paremini ära kasutada olemasolevaid digitaalseid äh, oskusi ja muidugi peaks Europassi kasutama erinevate, erinevate rühmade aitamiseks. aga osa sellest, äh, miks on Europass osutunud edukaks, on ikkagi see, et Europass on vabatahtlik ja austab liikmesriikide autonoomsust. see peaks olema nii ka tulevikus, tänan. aitäh, proua Semtanska kollega su skupini IC-. aitäh! pärast seda, kui kolleeg ECR-ist juba rääkis meile aspektidest nagu näiteks äh, lähimus ning pärast seda, kui lähimuse sisu üle on korduvalt juba, lähimuse sisu on puudutatud, tahaksin ma mainida paari positiivset asja, vabandust. aga nii see on. omalt poolt tervitan ette, seda ettepanekut, sest äh, on aeg Europassi sätted üle vaadata. aga see, mis ettepanekus praegu sisaldud, sisaldub, on väga piiratud seoses sellega mis võimalused äh, noortele praegu antakse oma oskuste ja teadmiste esitlemisel. samas äh, peaksid noored saama kasutada laiemat paletti võimalusi. positiivne on see, et üritatakse kaasa minna uute tehnoloogiatega ning äh, ka CV ise peaks juba rääkima erioskustest ja pädevustest. ning tuleks tegelikult arvestada ka ja peaks olema kättesaadav ka kuulmis- ja nägemispuudega inimestele ning arvestama nendega. uus platvorm peaks arvestama puudega inimestega, neid ei tohiks välja lülitada sellest platvormist. Neil peaks olema võimalus kasutada platvormi kõiki võimalusi. lisaks on vaja, et halduskoormis ülemäära ei suureneks, sest me ei tahaks saavutada praeguse ülevaatamisega seda, mida me paraku sageli näeme. et kasutajale ja liikmesriikidele langeb täiendav koormus tervitan seda ülevaatamist ning ootan koostööd variraportööridega, aitäh! aitäh! sõnasõberaline on Kautšuk. Not here. keda ei ole saalis? sel juhul härra Nikolaus Šuntis, palun eh,. Tanja. ka teda ei ole, siis Tanja Gonzales. ei. Il Evans ei. Dominik Pilde ei ole siin. okei okay. uh,, then I give you. sellisel juhul proua Kavervaite. Äh, suur tänu ning annan sõna liikmetele, kes on seda palunud ja paluksin üritada jääda oma sõnavõtus ühe ja kahe minuti piiridesse, esimesena saab sõna proua Moren Šati. Euh, suur tänu. me räägime täna väga olulisest teemast, Europass on väga oluline tööriist, mida tuleks nüüd äh, uuesti vaadata et ähm, ta tõhusamalt äh, töötaks. mis on viimase kümne aasta jooksul muutunud? meil on olnud majanduskriis, mis on tegelikult muutnud põhjalikult nii Euroopat kui kogu maailma ja täna on meil väga palju noori ja äh, ka vanemaid inimesi, kes otsivad tööd. Nad äh, omandavad kogemusi ka väljaspool tööelu või siis väljaspool seda, väljaspool kooli, nad omandavad teadmisi ka pärast seda, kui nad on kooli lõpetanud. ja seega, kui me tahame Europassi muuta, siis selle eesmärk peab olema see, et me püüame paremini integreerida neid pädevusi, mida inimesed on omandanud väljaspool äh, formaalset äh, haridussüsteemi või ähm, lisaks sellele, mida nad alguses õppisid ja need pädevused võivad olla omandatud ka väljapool tööelu. selliseid pädevusi võib omandada näiteks kodus, erinevates äh, MTÜ-des ja mujal. Need pädevused peaksid jõudma CV-sse ja need peaksid olema meie kodanikele kasulikud, kui nad otsivad tööd Europass on süsteem, mis peaks muutuma selliselt, et ta suudaks integreerida eh, töötajale kasulikke tööalaseid oskusi ja seetõttu on väga hea, et me täna neid küsimusi arutame, on väga hea ka see, et on olemas riikide ekspertide rühmad, sest just nimelt eh, eksperdid tunnevad ju kõige paremini kohalikke olusid ja seetõttu on eksperdi küsimus minu meelest siin kõige olulisem üldse, aitäh. jah, vielen herzlichen Dank äh.... aitäh, proua Šoirova. Děkuji, vážená paní předsedkyně. Já myslím, že tady zaznělo... Suur tänu, proua esimees. ma leian, et äh, siin on juba väga palju räägitud sellest, et Europass tuleks ümber kujundada. mina omalt poolt äh, tahaksin lisada veel paar asja, mida rõhutab komisjon ja mida ka mina pean oluliseks. selleks on see, et me peaksime paremini ära kasutama digitaalset süsteemi digitaalsed võimalused ju suurendavad ka tööotsijate võimalusi. Nad muudavad tööotsija tööturul nähtavamaks. Europass peaks aitama tööotsijate kvalifikatsioone paremini tunnustada ja võttes arvesse seda, et ähm, digitaalseid süsteeme ei kasutata piisavalt, peakski Euroopa Komisjon ning ka liikmesriigid püüdlema selle poole, et digitaalseid võimalusi rohkem kasutataks omalt poolt tahaksingi rõhuda just süsteemi digitaliseerimise olulisusele ja sellele, et digitaliseerimine muudab äh, oskused nähtavamaks. liikmesriigid on sellega ilmselt kõik nõus. Yeah, thank you very much um,. I... Helga Tropov Kultuurikomisjonist. jah, äh, ka mina leian, et Europassi on vaja muuta, aga uut instrumenti vaja ei ole piisab sellest, kui me muudame olemasolevat äh, instrumenti ma nõustun nendega, kes ütlevad, et lähimuspõhimõtet ei tohi ohustada, võttes arvesse, et see toimib, kuid teisest küljest on ka näha, et me vajame suuremat Euroopa-ülest koostööd ja organiseeritust ja omalt poolt ma tahan rõhutada seda. mis puudutab Europassi sisulisi muudatusi, siis kindlasti on oluline anda tööotsijatele võimalus äh, saada äh, rohkem oskusi ja neid oskusi ka kajastada, sealhulgas on need äh, sotsiaalsed oskused ning ringmajandust ja rohelist majandust toetavad oskused. Need on eriti olulised just tulevikusektorites, milleks ongi ring- ja rohemajandus seetõttu on äh, selgelt näha, et meil on vaja arendada ka nõndanimetatud pehmeid väärtusi ja pehmeid oskusi. Need peaksid olema Europassi ümbertöötamisdokumendis sees, sest ainsad oskused, mida tunnustada, ei ole ju formaalselt äh, omandatud oskused. lisaks sellele tuleks läbi viia ka äh, teavitustegevusi täiskasvanute seas, et Europassi võimalused jõuaks ka nendeni, kes praegu õppetööga ei tegele ma arvan, et Europassi ettepanek ei tohiks olla kitsarinnaline, vaid peaks jõudma võimalikult äh, paljude inimesteni. seetõttu tahaksime rääkida siin ka sellest, milline inimene on üldse palgatav, äh, selline, kes tööd saab. teisest küljest aga on iga inimene ka see, kes parasjagu ei tööta, kuid kes õpib, Euroopa majandusele oluline ja kasulik kui me räägime sellest, kuidas dokumenteerida erinevaid oskusi ja professionaalset kvalifikatsiooni Europassi abil, siis nagu juba ütlesin, on vaja, et sinna jõuaksid ka pehmed oskused ja nõndanimetatud mitteformaalsed kvalifikatsioonid. me tahame, et Europass oleks kättesaadav võimalikult paljudele inimestele ning et sellest tõuseks tulu just neile, kes on haavatavamas olukorras. me kutsume üles kõiki asjaomaseid sidusrühmi, sealhulgas tööteenuse pak-, tööturuteenuste pakkujaid, koole ja noorsoorganisatsioone, töötama elukestva õppe ja Europassi küsimustega, aitäh! suur tänu, kolleeg Mašinikov! Уважаеми колеги, най-напред бих искал да кажа от името на моите колеги от Комисията по образование, че за... Suur tänu! Kõigepealt tahaksin ma öelda, oma hariduskomisjoni kolleegi poolt, et minu jaoks on väga oluline see, et me üldse saame selle äh, raportiga tegeleda ning et kultuurikomisjon on siin tööhõivekomisjoniga täiesti võrdne. Europass on Euroopa kodanikule väga oluline ja see on üks osa Euroopa hariduspoliitikat, äh, hariduspoliitikast. juhul, kui siin tekib pädevuse probleem, siis äh, peaksime ikkagi mõtlema sellele, et Europass aitab vähendada töötust. meil on vaja Euroopa pädevuste programmi, milleks Europass ju ongi. ja Europass aitab tunnustada Euroopa haridussüsteemi kvalifikatsioone ning äh, me peaksime siinkohal arvestama ka sotsiaalsete oskustega peame mõtlema sellele, milline meie tulevik, millised on tulevased töö, tööturu vajadused. peame vaatama kaugemale kui lähitulevik ja mõtlema ka ajale kümne või kahekümne aasta pärast. minu meelest on väga oluline see, et me hariksime inimesi, kes ei oleks mitte ainult pädevad oma äh, konkreetses töövaldkonnas, vaid kes oleksid ka ähm, asjalikud kodanikud seetõttu tahaksin juhtida teie tähelepanu sellele, et äh, inimesed peavad suutma kriitiliselt mõelda, et nad peavad olema loomu, loomingulised ja tegema informeeritud äh, otsuseid. mis puudutab digitaalrevolutsiooni, siis peame mõtlema ühest küljest äh, andmekaitsele, teisest küljest era, inimeste eraelu kaitsele. sellele probleemile tuleb läheneda terviklikult ja igal juhul tuleb ennekõike meeles pidada seda, et protsessi keskmes seisab üksikisik. pädevused ja oskused peavad olema kättesaadavad kõigile, nende kajastamine peab samuti olema kättesaadav kõigile, eriti neile, kes on teistest nõrgemad või haavatavamad. Europassi abil võiksime me tuua tööturule ka need, kes on unustatud, kes on varju jäänud ka nemad tuleks selles protsessis kindlasti hõlmata. oskuste kvalifikatsioonidega seotud paremad teenused, mida komisjon meile pakub, ei näe aga praegu ette mehhanismi, mille abil võidelda mille abil võidelda praeguste probleemidega praegu on Euroopas ju vähemalt kuuskümmend tuhat inimest, kes ei oska isegi kirjutada ja lugeda, kellel puuduvad kõige põhilisemad oskused. meil on vaja ka sellist haridussüsteemi, mis suudaks kaasata kõiki, kust keegi välja langeks, mis aitaks vähendada sotsiaalseid riske ja mis oleks õiglane ja võrdne kõigi suhtes. haridus on inimese põhiõigus. ja kõik mis on Euroopa sotsiaalhartas kirjas, on oluline ka meile inimesed ei vaja mitte ainult kirjaoskust, vaid ka meediakirjaoskust, digitaalset kirjaoskust ja sotsiaalseid oskusi. ainult nii saavad nad kujundada oma enese seisukohti ja veendumusi meie seega pooldame jätkuharidust, elukestvat õpet ja info andmist äh, kõigile ning mitte ainult tööandjate poolt. ma olen kokku puutunud erinevate keskkondadega ning tean seetõttu, et tööandjad on erinevad mitte kõik ei ole seisukohal, et nad peaksid äh, nende küsimustega töökohal pidevalt äh, tegelema ühest küljest on töötajaid, kes tahavad areneda, aga tööandja tahab, et nad tegeleksid enesearendamisega väljaspool tööaega. seetõttu peame me mõtlema nendele küsimustele, peame mõtlema, kuidas siis tagada inimesele enesearengu võimalus läbi terve tema tööelu. peale selle tahaksin oma, oma sõnavõtus keskenduda veel ühele asjale me ei pea arendama mitte ainult tehnoloogilisi taristuid, vaid ennekõike peame me pärast kriisi investeerima just nimelt äh, inimeste haridusse, nii et inimesed suudaksid käia kaasas tehnoloogiliste arengutega ja et seda suudaks äh, ka meie ähm, peale kasvav põlvkond ma arvan, et ma pean oma sõnavõtus, sõnavõtu nüüd lõpetama, aga võimalusel räägin ma hiljem edasi, sest mul on veel mitmeid äh, punkte. jah, me pöördume selle juurde tõesti tagasi, suur tänu. nüüd pean vabandama, sest meil proua Melin ei olnud kirjas, et te olete variraportöör, aga nüüd annan teile sõna. Äh, vabandust selle ähm, märkimata jäämise pärast aitäh, proua esimees, tõesti, variraportöörina tööhõivekomisjonis ma lootsin, et ma sõna saan ja aitäh, et mulle sõna andsite. käesolev vahend, see täiendav vahend, peaks saama selgituse oma eesmärkide osas, sest kui me vaatame asja lähemalt, siis me näeme, et tegemist on, meil on olemas EURES-i nimeline üldine vahe vahend, samuti on meil vahend äh, kõrgetasemeliste oskuste osas, mis on Euroopa sinine kaart, mida praegu ka läbi vaadatakse ning meil on kõik need täiendavad vahendid. ning kui me hakkame lähemalt vaatama, siis kaks tuhat kuusteist kaks tuhat kolmteist kuni kaks tuhat kuusteist äh, raport, mis hindab seda olukorda, näitab, et kakskümmend viis miljonit korda on käidud veebilehel üheksateist miljonit CV-d on ainult loodud ning nendest CV-dest viiskümmend kaheksa protsenti omanikest ainult on saanud mingi koolituse ja me ei tea, kui palju tegelikult on leidnud ka mingi töökoha. ning lisaks tekib küsimus, kolleeg rääkis sellest ka hiljuti, mis on nende seitsmekümne miljoni eurooplasega, kes ei oska kirjutada või lugeda ja kaksteist miljonit pikaajalist töötut, kellel ei ole erilisi oskusi ning mis võimalused neil on kasutada nimetatud vahendid. mis puudutab ülejäänud osa, siis äh, tegemist on CV-ga, millele juurdepääs on kõigil olemas, seda on võimalik kasutada sõltumatult asukohariigist ja kodakondsusest ning äh, sisuliselt ähm, ei ole üllatus, et see teenib, äh, see on kasutatav uue sisserände vahendina ning kolleegid tööhõive ja teistest komisjonidest on, on just seda aspekti väga tähelepanelikult analüüsimas, aitäh! tänan! Eh, Silvia Kosta, Kultuurikomisjon. Eh, grazie, president. Eh, io credo che... aitäh! ma usun, et räägime praegu endiselt Europassist, eks? Pole kahtlust, et tegemist on asjakohase täiendusega komisjoni ettepaneku näol vahendile, mis on juba kaksteist, kolmteist aastat vana ning vajab äh, kaas-, ajakohastamist. meil oleks vaja rohkem koordineerimist Euroopa tasandil ning lisaks on väljendatud muret, liikmesriigid on väljendanud muret, et see maksab järjest rohkem ning nõuab üha rohkem ressursse, muutub halduskoormiseks ja, ja aeglustub seetõttu. Europass paljudel juhtudel ei ole täielikult rakendunud. meil on vaja kohandada seda vahendit praegusel ajal mitmetel põhjustel, kõigepealt on online dokumentatsioon teenuste valdkonnas äh, oluline. teiseks on meil vaja seal lõimida EBSCA ja EURES-e ning muude taoliste vahenditega ning ka oskuste toetamise raamistikega ning veel üks eesmärk on koos talituse tagamine. kõik see on väga ambitsioonikas ning, ning see protsess peaks saama põhjaliku seire ning eh, liikmesriigid on läbi oma ekspertide üksteiselt väga palju õppinud, see on olnud väga positiivne. väga oluline on mitteformaalsete oskuste tunnustamine ja teadmiste tunnustamine, see on meile Kultuurikomisjonina väga oluline, aitäh! nüüd härra Ekert kui ta soovib umbes kolm kuni viis minutit. jaa, thank you uh.... aitäh. arutelust nähtub, et kujunenud on, kujunemas on konsensus, et meil on vaja vahendit ajakohastada ning ka põhjused on, on kõigi arvates ühised ning peamine küsimus on, mis konkreetsed sammud astuda ja kuidas liikmesriigi tegevusi hinnata. et sisuliselt võiks need märkused rühmitada kolme äh, rühma, kõigepealt vääritimõistmine, teine esku ja kolmas haldamine ning sisuliselt nii nendest asjadest räägitigi. vääritimõistmine kõigepealt puudutab äh, otsuse iseloomu. otsus ei too endaga mingit mingeid kohustusi liikmesriikidele, ehk siis kõik, millest siin on räägitud, et me peame lähimuse põhimõtte säilitama, kõik see peaks olema vabatahtlik ja nii edasi, tegelikult see ongi komisjoni ettepanekus nii. me ei ole pannud ette midagi, mis annaks mingi kohustusliku eh, tulemi liikmesriikide tasandil. Eh, no asjad, kus on valesti aru saadud näiteks, et kui me räägime ESCO kasut- ja Europassi kasutamisest, siis see on loogiline, kui me räägime Europassist, et me räägime eri klassifitseerimissüsteemidest liikmesriikides, nii et ESCO oleks siis see vahend, mida kasutatakse nende tõlkimisel nii-öelda ühe liikmesriigi kontekstist teise, aga seda kasutatakse ainult Euroopa tasandil. seda ei kasutataks, loomulikult seda võib kasutada ja me eeldame, et seda hakatakse kasutama ulatuslikult, aga seda kohustust äh, kasutada seda eeskord ei ole. nii et äh, oleme selgitanud liikmesriikidele seda juba nõukogus ja loodame, et et õnnestub edasi liikuda selles plaanis ka parlamendis. Äh, viidatud on neljateistkümne liikmesriigil kirjale, atašeede tasandil, mis on koostatud, milles on väljendatud mitmeid muresid, millest osadele me oleme juba vastanud. ESCO. et ähm, klassifikatsioon, mille kohta inimesed tundusid, äh, ütlevad, et äh, see paistab olema väga hea vahend. nii et see küsimus, mis tekib, on siis äh, peamiselt, kuidas see ümber formuleerida otsuses ja seda praegu arutatakse, on ju. viimane on loomulikult mitte väheoluline küsimus, millele tahaksin tähelepanu pühendada, on haldamine. praegu on kolm liikmesriikide võrgustikku, Euroguidance, IQF, eh, riiklikud kontaktpunktid ning Europassi suuniste keskused. mõnikord eh, tegelevad nendega liikmesriigis äh, tegeleb nendega üks ja sama organisatsioon, mõnikord on kolm organisatsiooni, mõnikord tegeleb äh, kahega üks ja ühega ja teine. no ma ei hakka rääkima nüüd selle konkreetse töö kvaliteedist, aga koostöö nende võrgustike vahel praegu praktiliselt puudub. ning äh, see ei ole hea tuleviku seisukohast ning see ei ole hea ka toetuse seisukohast, sellepärast et kõiki neid finantseerib ju Euroopa Liidu eelarve. see tähendab, et äh, kõrvalmärkusena võiks öelda, et siin liikmesriikidele ei ole halduskulusid, kõik makstakse Euroopa Liidu eelarvest. ning nende kolme võrgustiku osas on meil iga aasta seitse miljonit praeguses, praeguseks äh, finantsraamistiku ajaks ning äh, tulemuseks on see, et komisjon iga aasta teeb, äh, peab sõlmima sada kümme toetuste lepingut Äh, mõnikord summades viis kuni kakskümmend tuhat eurot ja see ei ole tõhus eelarve haldamine meie jaoks. meil reeglina jääb kulutamata umbes kaheksa miljonit eurot taoliste võrgustike jaoks. meie jaoks oleks märksa parem suurendada seda tõhusust ning jätta liikmesriikidele vabadus ise need rahad äh, määrata. me ei, ei ei taha hakata liikmesriikidele ette kirjutama asju, aga me näeksime, et, et peaks suurenema tõhusus, kuidas Euroopa tasandilt me suhtleme liikmesriikide tasandiga ning tegelikult liikmesriigid peaksid seda toetama ning viimane asi, missugused on kohustused liikmesriikidele, mis siit tulevad, kohustused liikmesriikidel on osaleda koostööplatvormis ja kusjuures meie maksame ekspertide kulud suurendada tõhusust oleks liikmesriikide kohustus, millest ma rääkisin, ning viimane väga oluline asi, edendada Euroopasse standardeid. midagi rohkem me liikmesriikidelt ei soovi. ning ma usun, et see on täiesti mõistlik, niisugune äh, soov, mis meil on. ja rõhutaksin tulevikku suunatust meie ettepaneku puhul, sellepärast et just see on siin keskne ja sellest on parlamendisaadikud ka rääkinud. aitäh! aitäh! ning lõpetuseks annaksin sõna mõlemale raportöörile, üritame teha ühe minutiga, sest me oleme oma ajaraami ületanud, me peame pool viis lõpetama ja nüüd alustame vastupidises järjekorras, kõigepealt härra Mann ja siis härra Mainov. härra Mann. aitäh, üks minut äh, on võib-olla üle pingutatud. elukestev õpe on meie põhimõte ning mul on hea meel rõhutada, et me ei, ei soovi praegu kehtestada järjekordset kohustuslikku vahendit, vaid üritame paremini koordineerida ja koostööd teha, mis on, see on oluline. ning mul on hea meel, et paljud inimesed ütlesid, et ekspertide rühmad peaksid saama oma tööd jätkata, need olid tõhus koostöövorm ning andsid väga hea sisendini, mis halduskoormus peaks piirama ning me peaksime suurendama tööhõivet loomulikult selle kõige tulemusena. komisjon äh, rõhutas, et, et me ei hakka praegu mingeid uusi vahendeid kehtestama, äh, peale suruma liikmesriikidele, vaid üritame kasutada seda, mis juba olemas on. ning äh, eks me näeme, kas on võimalik kuidagi väljendatud kahtlusi hajutada ning loodame, et meil kujuneb tõhus Euroopa standard. ja kui nendest äh, lähtealustest äh, lähtuvalt jätkatakse, siis on lõpptulemus kindlasti väga hea ja ma ootan väga toredat arutelu, aitäh! ja tulite minutiga toime siiski, härra Malinov. tänan selle arutelu eest. usun, et kõige olulisemad asjad on välja öeldud, väga positiivne. oli komisjoni esindaja sõnavõtt, tänan teda selle eest, väga hea on kuulda, et et arvestatakse nende peamiste murepunktidega, mida me oleme väljendanud. me oleme näinud, et et liikmesriikide esindajad, kui neil mingid kahtlused on, hakkavad eeldama kõige halvemat ja esitavad vastavad põhjused, aga teie ütlesite praegu selgelt välja, et mingit kohustuslikkust ei ole, et liikmesriikidelt oodatakse ainult ühte, teist ja kolmandat ning see on väga hea, et see on selgelt välja öeldud ning usun, et see see para-, parandab ka selle ettepaneku vastuvõttu liikmesriikide poolt. uuendamine on vajalik ning äh, kompromissiks vajalikud alused on olemas. aitäh! tänan! nüüd jääb üle tänada kõiki selle esimese arutamise eest ning äh, rääkida nüüd ajakavast. kahekümne kolmandal märtsil pärastlõunal on veel üks ühine eh, tööhõive ja kultuurikomisjoni koosolek, kus räägitakse raporti eelnõust, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kolmkümmend märts kell kaksteist ning muudatusettepanekute arutamine toimub kahekümne viiendal aprillil taas kord ühiskoosolekul mõlemate komisjonide omal ning vastuvõtmine on kavandatud või hääletamine on kavandatud kahekümne esimesel äh, ning me kohtume siis ühistel koosolekutel mitu, mitu korda veel ja annan järgmise päevakorrapunkti jaoks sõna oma kolleegile. nüüd neljas punkt, uus oskuste tegevuskava Euroopale nii et Europassi lihtsustamine on osa laiemast raamistikust ja kavast. ja selle kava nimi ongi Uus oskuste tegevuskava Euroopale, sellega on komisjon välja tulnud, selles kirjeldatakse tervet rida tegevusi, mille eesmärgiks on tagada, et koolitus ja uute oskuste osas oleks kättesaadav Euroopa Liidus inimestele seitsekümmend miljonit eurooplast ei oska piisavalt kirjutada ja lugeda, seitsekümmend miljonit. ning veelgi enam on neid, kelle digitaalsed oskused ja arvutusoskused jäävad, jätavad soovida ning see muudab nad haavatavaks ühiskonnas ning sageli tõrjutavaks. umbes pooled kaheteist miljonist pikaajalisest töötust on samuti käsitletavad kui väheste oskustega inimesed, nii et see uus oskuste tegevuskava käsitleb kogu paletti kutseharidusest kuni Europassini välja ning samuti ka räägib pagulaste ja teiste sisserändajate oskustest ja kvalifikatsioonist ning üritab paremini ära kasutada olemasid os-, olemasolevaid oskusi ning anda inimesele vajalikke uusi oskusi vajalikke oskusi, nagu näiteks digitaalsed oskused. olles seda öelnud, sissejuhatusena annan sõna tagasi kolleegile Petrale kultuurikomisjonist ja palun, jätka. aitäh! ilma liikmesriikide pädevust küsimuse alla seadmiseta seadmata hariduspoliitika valdkonnas, peab Euroopa Liit siiski vastu astuma üle-euroopalistele probleemidele, nagu koolist väljalangemine ning noorte suur arv, kes ei ole ei koolis ega tööl, ning äh, sotsiaalse tõrjutuse suurenemine ning nimetan ainult paari probleemi. ning äh, meil tuleks Euroopa tasandil toetada liikmesriikide püüdlusi oma äh, haridussüsteemi eri aspekte tugevdada ning seetõttu ning eh, sellega tagada kõrgemat elatustaset Euroopa Liidus. elukestva õppe erinevatele võimalustele, nii formaalsed kui mitteformaalsed, juurdepääs on asi, eh, millele tuleks pöörata senisest märksa enam tähelepanu. kultuurikomisjonis oleme lisaks me veendunud, et eh, meie atraktiivsust tööturul ei ole hariduse äh, ainus eesmärk, vaid et haridusel on, haritusel on oma väärtus ka. et selle abil on võimalik tagada inimõigused ning äh, tugevdada meie väärtusi. haridus ja elukestev õpe viib neid põlvkonnast põlvkonda ning see on midagi enamat kui lihtsalt koht tööturul, see on vabaduste nurgakivi, õiguste nurgakivi, isiksuse väljaarendamise nurgakivi, äh, tingimatu hädavajalik alustingimus äh, sallivuseks ning teisteks olulisteks äh, väärtusteks isiklikus arengus ning võimaldab inimestel kaasa minna muutustega, näha neid positiivses valdkonnas positiivses valguses ning muutuda täisväärtuslikeks kodanikeks. seetõttu on väga tähtis, et Kultuurikomisjon ja Tööhõivekomisjon oma töös mõlemad rõhutaksid selle teema olulisust ning mul on väga hea meel selle arutelu üle ning äh, palun nüüd Marital jätkata mõlema raportööriga. Thank you uh.... aitäh. nüüd annan sõna raportöörile proua Glabajova eh, ei ole küll siin, aga härra, härra Nekov saab nüüd eh, nii, selle kõneaja, mida te arvasite, et teil ei ole eile, enne. ja nüüd teil on neli minutit või umbes niimoodi, neli-viis minutit. kas sellest jätkub? palun, teil on sõna aitäh! vabandust ennise valearusaama tõttu, aga Euroopas on üks nendest kümnest prioriteedist, mis on komisjoni uues tegevuskavas sees ning ma tahaksin võtta kokku nüüd selle, mille, mille, millega ma enne juba alustasin, et praegu tänased oskused ei ole need, mis, oskused, mis on vaja kümne aasta pärast ja seetõttu meil on vaja seada oma tegevuskava keskmesse õppija. et õppijal oleks võimalik omandada oskusi, mis osutuvad vajalikuks tulevikus ning seetõttu ongi õppijatel vaja osata eristada arvamusi asjaoludest ning ülesannetest asi, millest võib-olla ei saadud aru komisjoni teatises selle uue tegevuskava kohta oskuste valdkonnas, on võitlus väljalangemisega. nagu te ütlesite, seitsekümmend miljonit inimest Euroopas on praktiliselt kirjaoskamatud. ja meil tuleb selle olukorraga siin lahendusi otsida ning lahendusi otsida juba lapsepõlvest alates ning üks valdkondi, milles me peaksime meetmeid rakendama, on just mitteformaalne hari-, haridus. ning toetada tuleks algatusi, nagu näiteks upskilling pathways, mis on juba esitatud ning lähtuda võiks nõukogu soovitusest kaks tuhat kaksteist aastast, et eh, tugevdada mitteametliku õppe toetamist ja tunnustamist. mõnedes riikides läheb sellega väga hästi, teistes jällegi mitte nii hästi. ning me peaksime üksikasjalikumalt vaatama, kuidas toimub nende teadmiste hindamine ja tunnustamine, sest see on seotud ka Euroopa Liidu poolse finantseerimisega. kui finantseerimine lõpeb, siis, siis ei ole otsekui enam võimalik hinnata ja tunnustada mitteametlikul viisil omandatud teadmisi, nii et eh, Euroopa tunnustamissüsteemi väljatöötamine oleks siin põhimõttelise tähtsusega samm, et mitteametlike oskuste ja teadmis-, omandatud oskuste ja teadmiste tunnustamine edasi läheks. Euroopa Parlamendis räägime palju digitaalsest pädevusest ning ettevõtlusalasest pädevusest. siin tuleb pöörata tähelepanu ja kummutada müüt eh, selle kohta, et, et see, mis praegu koolides tehakse, ei muuda oskusi. pärast kriisi ja kriisi tõttu oleme me vähendanud eh, õpetajate palku ning see ei aita meile neid, neid olukordi lahendada, sellepärast et pädevaid õpetajaid jääb seega vähemaks, kes suudavad teadmisi edasi anda ning STEM valdkonna teadmised on siin väga olulised, inseneriteadused ja muud valdkonnad, kus antakse õppijatele sõltumata vanusest teadmised, mis võimaldavad neil ise õppimist jätkata. on vaja suurend-, jätkata ka kutseõppe rõhutamist, mis kujutab endast protsessi, kus omandatakse samuti teadmisi. ning äh, tuleb äh, hõlbustada noortel koolis juba praktiliste oskuste omandamist töötamisel see aitaks õpilastel, kes ei soovi enam jätkata haridusteed pärast kaheksateist, üheksateist või kahekümne aastaseks saamist, äh, tööturule astumist. peab selle, seda hõlbustama. ning äh, peaksime suurendama õpetajate arvu ja parandama nende kvaliteeti haja, hajaasustusega piirkondades mõeldes õpetajate pädevustele, peaks kavandama mitmeosalise paketi, mis puudutab kõigepealt mitteformaalset õpet, individuaalset õpetamist, siis äh, varajast õpet ning äh, tööõpet, mis võimaldaks meil noori ette valmistada sõltumatult äh, sellest, et võib-olla olukord muutub mõne aasta pärast. ja nüüd tahaksin jätta võimaluse sõna võtta ka variraportööridel ning äh, aga enne kaasraportööri proua Dlabajeva mõned mõtted, mille lubasin edasi anda. kõigepealt vabandan proua Dlabajeva nimel tema puudumise pärast. ta soovis rõhutada omalt poolt tulevikus vajalike pädevuste ettekaardistamist või ettearvamist. teine punkt, millest ta tahtis rääkida, oli praktiline koolitus, praktilise iseloomuga haridus ja, ja ma rääkisin sellest ka juba tööõppega seoses. proua Tlabaevale on praktiline õpe väga oluline, see väga oluline osa tööõppest või kutseõppest ning äh, oluline on omandada ka ettevõtlusoskused, sest see on oskus, mida vaja võib olla kogu elu. proua Tlabajeva soovis samuti, et toimiks hea tava vahetus, see võimaldab võidelda tööpuudusega. ning proua Tlabajeva ootab huviga koostööd variraportööridega, aitäh! aitäh! härra Nekov, rääkisite samuti kahe proua Dlabajeva nimel ja nüüd proua Šoidrova, palun. E, aitäh. rahvapartei nimel räägin ning tervitan komisjoni lähenemist, kes on üritanud keerulise teema kokku võtta oma teatises ning rõhutanud valmisolekut see komisjoni lähenemine puudutab ka liikmesriikide majandust ja tööhõivet ning eesmärgiks on suu-, suurendada inimkapitali ja inimkapitali kvaliteeti ja see eesmärk on tervitatav. ning ma tervitan samuti seda, et komisjon lähtub konkreetsetest andmetest, on suheldud seitsmekümne tuhande inimesega ja kellel ei ole neid põhioskusi, mis praegu vajalikeks loetakse see ei tähenda seda, et nad ei ole eh, omandanud põhiharidust, vaid et neil ei ole lihtsalt vajalikke oskusi ning seetõttu on neil raske leida töökohti. nüüd on, ollakse ellu kutsumas meedet, mis eh, üritab seda olukorda parandada, see on väga hea, samuti on väga hea, et komisjon eh, selle vahendi oma tegevuskava keskmesse saab, selle, sellepärast et tegelikkus on selline, et seni, kuni me, meil ei ole valmisolekut, neid, neid põhilisi oskusi, mis meil vaja on, siis ei, ei ole mõtet rääkida ka edasiõppest. samuti räägitakse siin olukorrast, millel ei ole veel põhjalikku käsitlust leitud, ah, mis kerkis, mis tekkis detsembris eelmisel aastal. viimase info põhjal saime teada, et Euroopa keskmine on veel allapoole libisenud. Te rääkisite sellest, et eh, räägite sellest, et seitsekümmend tuhat inimest uuritute osas ei omanud neid põhioskusi, aga see arv võib olla veel suurem. sellepärast, et väga palju on õpilasi, kellel ei ole neid eh, põhialusoskusi. ning Euroopa Komisjoni eesmärk peaks olema seda olukorda muuta. ma viitan siin sellele ka, et juba praegu kakskümmend protsenti põhikoolides on õpilasi, kes ei täida neid põhinõudmisi ja see olukord võib muutuda veel halvemaks. see, seda esimese mehhanismi kohta. teiseks, Euroopa referentsraamistiku digitaalsete alusoskuste ja kvalifikatsiooni raamistik kõigist nendest raamistikest on juba räägitud ning äh, instrument, millega on võimalik kaasata kolmandaid riike ning sisserände küsimusi käsitleda Euroopas, peaks aitama meil võidelda ajude äravooluga. siin ei tee komisjon küll ettepanekuid omalt poolt, aga tal on, olekski neid raske teha, sellepärast et et ajude äravool toimub mitte liikmesriikidest, vaid isegi regioonide tasandil. ning äh, mulle tundub, et äh, see ei olegi seetõttu võib-olla ülesanne, millega peaks tegelema Euroopa Komisjon, vaid sellega peaksid tegelema ise liikmesriigid. ning muus osas on meil täiendavad vahendid, äh, muuhulgas ka, ka kõrghariduse lõpetajate seire loomulikult tuleks vaadata, mida nad teevad, kuidas, kuhu nende hariduskäik neid viib. sest Euroopa Liit sooviks et, et nelikümmend protsenti eurooplastest saaksid kõrghariduse. nii et ettepanek ise on hea, aga ma näen siin teatud riske. kümme ettepanekut on kokku võetud ning minu kartus sellega seoses oleks, et see lihtsalt muutub liiga ambitsioonikaks, kogu see pakett. me peaksime võib-olla keskenduma teatud ettepanekutele ning üritama nad praktikas rakendama, rakendada. kogu see, see palett, millega komisjon on välja tulnud, on natuke ebareaalne realiseerida aastani kaks tuhat kakskümmend. loomulikult olen ma põhimõtteliselt kõige sellega päri, aga ma kardan, et ei osutu võimalikuks seda rakendada nii, et see ka toimima hakkab seega minu soovitus oleks paremini fokusseerida meie tegevus mingitele konkreetsetele vahenditele ning et kõik see paremini klapiks, peaksime käsitlema ka õpetajaid, et kui me tahame saada, et haridus paranda-, paraneks, paraneksid õpilaste oskused, muutuksid õpilased tööturul atraktiivsemaks tulevikus, mm, omandaksid paremad pädevused, oskused, siis ei saa seda saavutada ilma õpetajaid kaasamata nii et need kümme punkti või kümme prioriteeti, kümme vahendit, nende, nendest ei ole ühtegi praegu, mis käsitleks õpetajaid ning see on minu meelest viga. uus oskuste ja valmisoleku tegevuskava komisjon teistes dokumentides puudutab küll õpetajate küsimusi, aga selles uues tegevuskavas õpetajatest ei räägita, komisjon seda ei tee ning ning see on ka ettepaneku puudus. muus osas on, on ettepanek väärt vaid kiitust. aitäh, Emilian Pavel ei ole siin, teda ei esinda ka keegi, härra Level. palun. aitäh ECR on toetanud uute töökohtade loomisele ning oskuste andmisele suunatud meetmeid. probleem on selles, et oskuste ja töökohtade mittesobivust praegu tuleks äh, tõsiselt võtta. komisjoni tegevus võiks olla positiivne, ent väga oluline on arvestada lähimust kohalik äh, teadmine kohalike turgude vajalike oskuste ja nende mittesobivuse kohta on äärmiselt oluline, tegelik noorte tundmine ning nende oskuste teadmine. see on, see on olulisem kui suured plaanid ja deklaratsioonid, mis ei too endaga reaalseid tegusid ja, ja tulemeid, mida me soovime, nii et ECR on praeguseni äh, olnud väga skeptiline. me ei saa öelda, et oleksime tervitanud komisjoni uut algatust. Need kesksed kulutused ähm, avaliku sektori vahendites, mis on niigi väga napid juba, ei pruugi iseendast äh, tekitada uusi ko-, töökohti, sest töökohad tekivad eelkõige erasektoris, kui erasektoril läheb halb-, hästi, nii et me ei tohiks erasektorile täiendavaid, täiendavat survet panna. ka proua, see, mida proua Šoidrova rääkis äh, raporti suunitlusest, on asi, mida võib tervitada ning me üritame konstruktiivselt selles plaanis koostööd teha, aitäh! Iljan Kutšuk. Iljan Kutšuk ei viibi siin. Nikolaus Šuntis samuti ei ole kohal. Helga Trüppel räägib roheliste nimel, palun, teil on sõna. suur tänu tahaksin tulla selle juurde tagasi, mis puudutab Europassi reformi, nii nagu endiselt enne räägitud äh, tegemist on olulise küsimusega ja peame küsima, mida me äh, mõtleme haridusest. me teame, et haridus on oluline selleks, et äh, tööhõivet ja hõivet tagada. sellegipoolest äh, kultuurikomisjoni nimel tahaksime rõhutada, nii nagu ka proua Kammer Evert seda tegi, et tegelikult ainult mitte töövõime ja võimekusega ei ole tegemist hariduse näol, vaid kui me räägime oskuste tegevuskavast, siis me peame rõhutama, kuivõrd tähtis on see väljend, termin haridus, kuivõrd tähtis on see tegelikult ühiskonnale tervikuna ja mitte ainult ei tohiks seda kitsendada ainult tööturule. selles kontekstis on minu jaoks oluline ka, oluline, et kui me räägime siin pehmetest oskustest või mitteformaalsest haridusest, eriti kui me räägime sellest, kui palju on meil täna noori, kes, kellel puutub võib-olla korralik äh, kirja ja lugemise oskus, kes ei saa äh, kuidagi kohanduda meie haridussüsteemiga, seepärast on mitteformaalne haridus väga oluline, seda tuleb tunnustada ja meie uute oskuste tegevuskavas peab see mängima väga olulist rolli, eriti kui me räägime kaasatusest. siis tulebki vaadata just neid oskusi, sest see pakub noortele, raskes olukorras noortele äh, uusi võimalusi ja me peaksime rääkima seda nii Europassi kui ka uute oskuste tegevuskava raames, aitäh. Thank you, Rosa D'Amato. Rosa D'Amato, palun järgnevalt, teil on sõna suur tänu teile, juhataja. jah, äh, tõesti, asjad muutuvad Euroopa kontekstis väga kiiresti, mõningad äh, piirkonnad eriti kannatavad selle all, eriti just äh, näiteks kärpepoliitika all ja seetõttu on uute tegevus, oskuste tegevuskava väga tervitatav, sellepärast et inimesed saaksid jälle raja peale, saaksid oma oskusi uuendada ning saaksid uuendada neid oskusi, mis neil olemas on see kõik annab kokkuvõttes äh, äh, hoo sisse arenguteel ning nii on inimestel võimalik äh, kas saada parema kvaliteediga töökoht või olla tootlikum ja tulemuslikum tööandjate jaoks. seetõttu tunnustan ma komisjoni ettepanekut keskmi-, sellise keskmise standardi loomiseks, selleks et haridust ja väljaõpet toetada eriti kui me mõtleme nende regioonide peale, mille puhul tänane me näeme eh, seda, et harimatuse, võib-olla kirja- ja keeleoskuse risk on eriti suur. siis, kui me räägime teistest eh, algatustest, näiteks noorsoogarantiist eh, Itaalias, siis tuleb ka seda arvesse võtta. siis edasi, see ei tohiks olla mitte mingisugune propagandainstrument, siin on ju väga konkreetsed ja mõõdetavad võimalused Need on äh, täiesti hästi numbriliselt väljendatavad ja mõõdetavad. me räägime siin ka kultuurivõimalustest, mm, miljonite eurooplaste jaoks, äh, kes ei ole kõrvale jäetud nendest programmidest, suur tänu teile! Thank you uh.... suur tänu, ütleb esinaine Dominique de Pilde ja kolleeg ei ole kohal, härra Martin ei taha vist sõna soovida praegusel hetkel ja siis äh, proua Kammer-Evert, palun. jaa, jah, suur tänu ja mina annan kohe sõnajärje edasi kolleegile nimega Mann ja palun, et vaadake kella. üks minut on äh, võimalik teile ainult anda, sellepärast et muidu jääb aeg ülejäänu jaoks liiga napiks. Äh, palun, aga teil ennem õnnestus väga hästi ja muidugi siis äh, tuleb asi lihtsalt fookusesse suunata. Äh, muidugi äh, siin haridusest terminina siin rääkis Helga Trüüpel ning ka esinaine, aga ma tahaksin rõhutada, et me tahame kindlasti äh, Äh, varjust välja tuua äh, kutseharidusküsimuse Euroopa tasandil ei ole see alguses peale mitte rolli mänginud, aga nüüd äh, aastate jooksul oleme selle toonud esiplaasine, plaanile ja tasakaalustanud seda küsimust. tahan õpingute katkestamisest rääkida ja kui noored inimesed ütlevad, et püüan parem minna tööle ja raha teenida, see ei ole kõige parem võimalus, eks ole, kuidas me saame neid motiveerida, et nad lõpetavad oma haridustee, äh, teevad kooli lõpuni. Äh, asi ei ole ähm, miski, mida nad peaksid oma vanemate jaoks tegema, vaid iseenda jaoks siis Euroopa Sotsiaalfond näiteks on väga hea, äh, meil on äh, äh, nii Essenis kui ka Põhja-Rheini-Vestfaali liidumaas on ESF-i toel tehtud mitmeid programme, mis kutseharidust ja tavakooliharidust kaasavad ning ka praktikakohtasid leida püüavad. sotsiaalteadlased on öelnud, et need lapsed, kes tulevad äh, peredest, kus võib-olla haridustase on madalam äh, ja kaugemal ollakse haridusest, äh, nad peavad siiski saama võimaluse. minut ja üksteist sekundit sobib väga hästi meie kardinali jaoks, ütleb esinaine ja nüüd palun proua Kozlovskaja järgnevalt sõna. suur tänu teile. Ta agenda jest bardzo potrzebna i że związek pomiędzy umiejętnościami aitäh ma arvan, et Euroopa uusoskuste tegevuskava on väga hästi välja kukkunud. siin on saavutatud äh, sobiv tasakaal tööturu vajaduste ning isikuoskuste ja kvalifikatsioonide vahel. tegemist on tervikliku lähenemisviisiga ning äh, see tegevuskava esitab hüpoteesi pädevuste ja kvalifikatsioonide tunnustamine on midagi sellist, mida on võimalik saavutada väliste vahendite abil. ei piisa üksnes sellest, et meil on lihtsalt piisavalt ähm, diplomeid vaid äh, tegelikult on meil vaja ka seda, et meil oleks piisavalt isikuid, äh, kellel on vastav kvalifikatsioon, keda vastavas süsteemis on õpetatud. meil on olukord, kus me saame hinnata, kas meile sisserändavad isikud äh, täidavad neid vajadusi, mis meil on Euroopas valitseb äh, väga suur lõhe nende isikute vahel, kellel on väga madalad äh, baasoskusedki ja nende vahel, kellel on väga head oskused. riikides, riigiti on äh, see olukord muidugi erinev, aga ÜRO hinnangul on kõikides riikides alati neid inimesi, kes ei oska isegi lugeda või elementaarselt arutleda, nii see on ja me peame seda arvesse võtma. suur tänu. mina tahaksin nüüd anda veel sõna härra Ekertile komisjonist. palun väga lühidalt, jälle mitte kauem palun rääkida kui neli minutit, olge hea. suur tänu, ma saan selle ajaga küll hakkama mul on põhimõtteliselt kaks märkuste gruppi, mida tahan puudutada. esiteks, mis on oskuste tegevuskava tagamõte? komisjon on just hõivatavusele keskendunud ja see valik on olnud väga selge, sellepärast et mitte jätta elukestva õppe küsimusi tahaplaanile ning äh, mitte ka sellepärast, et mitte rõhutada piisavalt hariduse rolli kodanikuks olemise juurest. aga meil on liikmesriikidega tegevuskavasid äh, nende asjade korraldamiseks, äh, näiteks Pariisi deklaratsioon ja me ei ole tahtnud siin selles dokumendis kõike uuesti üle korrata komisjon on nüüd ka uuendamistegevuskava ette pannud ja Euroopa kaks tuhat kakskümmend eh, tegevuskavad eh, ning eh, ka teised tegevuskavad kaasavad kõiki neid küsimusi, me ei tahtnud seda hakata üle kordama ja sellepärast oleme just tööhõive küsimustele keskendunud, sellepärast et see on meie strateegias olnud just see puuduolev nurgakivi, me tahame näiteks noorte töötuse ja hariduse vahele paralleeli vedada ja seda me oleme tahtnud ka oma oskuste tegevuskavas just teha Äh, meie oskuste tegevuskava on toonud välja äh, peamised probleemvaldkonnad, näiteks seitsekümmend miljonit inimest, kelle oskustest on vajaka. ja me oleme siis selles vallas ka teinud erinevaid ettepanekuid, mida ette võiks võtta. uus tegevuskava on just äh, tegelikult tööandjate suurem hõivamine ja kaasamine, et nad oleksid tegevad haridusvallas ja töötajate oskuste uuendamise vallas. ja see viib meid nüüd teise äh, aspekti juurde, mida tahtsin puudutada, nimelt oskuste tegevuskava tuleviku jaoks. sest mitmed inimesed räägivad siin kolmandast või neljandast tööstusrevolutsioonis, äh, äh, räägitakse siin tööstusrevolutsioon, tööstus neli punkt null või muudest võimalustest, aga igal juhul oleme me sellisesse äh, ajajärku suundumas, kus äh, meie töökeskkond muutub väga oluliselt, meil on vaja rohkem investeerida äh, oma tööjõudu ja just noorte, noortesse. ja pean ütlema, et pärast äh, ühte aastat, eh, kui oleme selle tegevuskava välja käinud, on rahvusvahelised foorumid, kui me vaatame näiteks eh, Davosi kohtum-, majandusfoorumit, eh, G kakskümmend ja muid kohtumisi, me näeme, et oskuste tegevuskava on tegelikult üheks vastuseks kõikidele nendele väljakutsetele, mida need muudatused endaga kaasa toovad ja seetõttu on mul väga hea meel nende kommentaaride eest, mis te välja tõite ning ka selle eest, kus ütlesite, et tähelepanu on tulevikus rohkem vaja, aitäh! suur tänu, ütleb esinaine teile, härra Ekert. ja nüüd veel kord äh, raportöör ja jällegi üheks minutiks, palun. ma arvan, et me töötame õigesti, me liigume õiges suunas ja tegelikult komisjon näeb ju ette sama eesmärgi me soovime aidata ka tööandjaid, aga peale selle tahaksin ma öelda, et me peaksime enne, ennekõike keskenduma üksikisiku oskustele ja kvalifikatsioonidele. viimase kahekümne aasta jooksul on aset leidnud digitaalrevolutsioon ning pädevused, mida nüüd tööturul vajatakse, on ka uued, sest meil on palju uusi töökohti. seetõttu tuleks meil investeerida ennekõike indiviidi ja sellesse, et ta saaks need uued oskused omandada. tööelu muutub tänapäeval väga kiiresti, meil tuleb sellest aru saada ja meil tuleb aidata inimest, kellel on olemas mingisugune amet, aga on vaja omandada ka uusi pädevusi, et tema tulevik oleks kergem. me ei tohiks unustada ka neid, kellest see teatis, mille Euroopa Komisjon esitas, ei räägi me peame mõtlema ka sellele, miks on väljalangevus koolidest nii suur ja meil tuleb vältida seda, et järjest rohkem, veelgi rohkem kui praegu on neid, kes ei oska isegi lugeda ja kirjutada, aitäh! jaa, vielen herzlichen Dank! suur tänu! ma arvan, et äh, mõlematel äh, juhtumitel oli tegemist äh, väga hea esimese aruteluga praegu nüüd ajakavast kahekümne kolmas märts kõigepealt on meil ühtne koosolek ja siis on äh, muudatusettepanekute tegemise ettepanekute aeg kolmekümnes märts keskpäeval. hakkame neid arutama kahekümne viiendal aprillil, jällegi meil on ühtne komisjonide, siis tööhõive ja kultuurikomisjonide koosolek ja siis vastuvõte on plaanitud äh, kuskil kahekümne esimeseks, kahekümne teiseks juuniks kaks tuhat seitseteist. ja küsimus äh, muidugi on veel avatud, millal jõuab see täiskogule, see asi ei ole otsustatud, aga loomulikult pärast kõike seda, kui oleme siin ühtselt need asjad ära otsustanud. minu poolt praeguseks kõik ja nüüd annan äh, siis selle koosoleku juhtimise proua Ulfskovile edasi. suur tänu teile, Petra! jaa, sellises formaadis äh, kohtumisi toimub meil veel tulevikus äh, ja järgmine on kahekümne kolmandal märtsil kell üheksa hommikul kuni kümme kolmkümmend hommikul suur tänu teile kõigile. ja nüüd läheme ainult tööhõivekomisjoni koosolekuga edasi. aga need, kes tahavad teie hulgast jääda ja kuulata seda edasi, olete teretulnud. veel kultuurikomisjoni koosoleku suhtes. Eh, liikmed on nüüd vabad, aga koordinaatorid kohtuvad nüüd eh, PHS eh, hoones nii nagu kokku lepitud eelnevalt. suur tänu! Thank you. The... ja need, kes jäävad äh, siia tööhõivekomisjoni koosolekule, lähme päevakorrapunkti number seitse juurde. meil on siin äh, natukene päevakorrapunkte ümber tõstetud. alustame sellest, et vaatame üle Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse üheksakümmend üheksa, kaks tuhat kolmteist, mis puudutab Euroopa statistikaprogrammi kaks tuhat kolmteist kuni kaks tuhat seitseteist, eh, pikendamist eh, vastavalt aastateks kaks tuhat kaheksateist kuni kaks tuhat kakskümmend will start with number seven point. alustame siis äh, seitse punkt seitse päevakorrapunktiga, anname võimaluse ühe minuti jooksul kõikidele, kes tahavad lahkuda, lahkuda ja siis seitsmes päevakorrapunkt